przewodniczący! Otwieram posiedzenie. kallid kolleegid, alustagem istungiga. esimene päevakorrapunkt. ühisarutelu ühtse turu osas proua Kalniete raporti juhtimine ja partnerlus ühtsel turul Korea de Cambuse raport Ühtne turg Euroopa kodanikele ja ning härra Bussoi raport Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana ning lisaks sellele komisjoni avaldus riigihangete kohta on siis selle ühise arutelu aluseks. lubage tervitada kojas äh, volinik Michel Barnier'd ning ka eesistujariigi esindajad proua Eniko Djörit. annaksin kõigepealt sõna meie kolmele raportöörile ja kõigepealt saab sõna proua Kalniete. Ah, proua Kalniete oh härra president, andke andeks, äh, tekkis äh, probleemi tõlkekanalites, probleem tõlkekanalites ja, ja me, teie sõnad läksid ähm, mul kaduma. härra president äh,, austatud